liikmesriigid on äh, vastutavad äh, nende teemade eest ja Sven Kiigoldi nimel tutvustan äh, raportit, mis käsitleb fiskaalise programmi, mis näeks ette selle, et liikmesriigid oleksid no, sunnitud üle saama oma egoismist. fiskaalis on olnud edulugu ja see on tuginenud koostööle liikmesriikide maksuasutuste vahel. ja alates loomisest on fiskaalise programm tõhustanud äh, koostööd äh, maksuhaldurite vahel Euroopa Liidus. see on aidanud äh, liikmesriikide maksuhalduritel täita paremini oma peamist ülesannet maksude kogumise alal, nii et meil on hea meel, et raportööri e-, raporti eelnõu sai laia toetuse erinevatelt fraktsioonidelt. meil on hea meel, et enamus siin kojus, kojas tunnistab seda, et vaja on paremat koostööd maksude alal ja et vaja on tõhustada läbipaistvust selle programmi puhul. on ainult üks e, muudatus esitatud homseks e, hääletuseks ja me tahame kasutada e, seda võimalust, et paluda teil toetada seda muudatusettepanekut. see piiriülesed auditid on järgmine samm piiriüleses koostöös maksuhaldurite vahel erinevates liikmesriikides. ühised auditid on eriti olulised, äh, kui on äh, probleeme residentsusega või kui on tegemist agressiivsete maksuplaneerimisskeemidega ning äh, tegemist on ühise SD ja roheliste muudatusettepanekutega, mis peaks äh, ühisauditit Fiskaalis programmi puhul äh, muutma võimalikuks ja see on kindlasti meie kodanike huvides, aitäh! aitäh ja komisjoni nimel saab sõna volinik Küttinger. härra juhataja, lugupeetud daamid ja härrad saadikud, daamid ja härrad ma esindan täna õhtul kolleeg Moskovitsit, kes äh, on Ateenas kõnelustel äh, Kreeka valitsustega ja tahaksin saadikut äh, Scott Catot paluda, et ta tervitaks härra Kiigoldit ja tänaks teda minu nimel selle töö eest, mida ta on teinud selle teemaga. endiselt meie riiklikud maksuhaldurid ja Euroopa Komisjon kannatavad selle all, et võimekust ei ole alati piisavalt ja et koostööd ei tehta liikmesriikide vahel ähm, piisaval määral. see on nii Euroopa Liidu siseselt ja see kehtib ka meie maksuhaldurite koostöös kolmandate riikidega. selle all, seetõttu kannatab äh, nende töö äh, tõhusus ja seetõttu vastused küsimusele, et kuidas maksupettusi, maksude ähm, vältimist äh, oleks võimalik äh, piirata ja kuidas äh, vastata digitaliseerimisele ja uutele ärimudelitele, ähm, väga olulised ja me peame oma kodanikke ja ettevõtteid vabastama ebavajalikust halduskoormusest Need äh, tegurid äh, toovad äh, pidevalt uusi ülesandeid riikide maksuhalduritele ja nad peaksid keskenduma oma peamisele ülesandele, nimelt maksude kogumisele, sest et äh, kaudselt äh, saab äh, liikmesriikide maks, eelarvete kaudu ka Euroopa sealt ju vahendeid, nii seetõttu on kavas jätkata fiskaalise programmi eesmärgiga, et maksupoliitikat ja maksuhaldurid saaksid meetmed tõhusaks koostööks ja võimalik on siis keskenduda IT-süsteemidele, maksualase teabe vahetamisele liikmesriikide vahel ja kodanike ja ettevõtete vahel. Äh, luuakse meetmete raamistik, mis toetab äh, ühtset turgu, konkurentsi ja äh, toetab liidu ja liikmesriikide majanduslikke huvisid ja uus fiskaalis programm pea, mis sisaldub ähm, äh, ettepanekutes, mis lähevad kaugemale pärast aastat kaks tuhat kakskümmend, äh, see peaks aitama äh, maksupettusi ja maksude vältimist piirata ja seetõttu parandada maksude alast õiglust ja see peaks ka maksuhaldurite tööd lihtsustama ja moderniseerima. fiskaalis äh, annab nende käsutusse praktilised instrumendid, mis äh, võimaldavad osutada paremat teenust äh, väiksema halduskoormusega äh, maksukohustuslastele ja ettevõtetele. Fiskaalisel on neli peamist programmi komponenti, et koostöö täiendav väljaarendamine maksuhaldurite vahel optimaalse kogemuste vahetamise ja parimate praktikate vahetamise kaudu ning äh, vastused uutele väljakutsetele ning või nende võimaluste kasutamine, mis tulenevad uutest tehnilistest võimalustest, nagu näiteks plokiahel. ning kolmandaks, äh, optimaalne koordineerimine ja see puudutab äh, kõiki äh, uue programmi puhul võimalikke IT-arendusi ja platvorme ning äh, lõpetuseks investeeringud maksuhalduritesse endasse, nende töötajatesse, koolitused, konverentsid, koolitusmaterjalid. eriti just need meetmed on väga olulised ja peaksid maksuhaldurite personali hästi ette valmistama Euroopa Liidu maksupoliitiliste meetmete jaoks. fiskaalis ei ole uus olemasolev programm minevikus ja olevikus on juba toonud olu-, olukorra olulise paranemise endaga kaasa nii maksuhaldurite jaoks ja mm, liikmesriikide rahandusministrid eh, hindavad seda väga, ühised auditid, projektirühmad, eh, ekspertide rühmad, kõik eh, need on saanud rahastust sellest. programm on ette nähtud seitsmeks aastaks järgmise finantsraamistiku jaoks ja kakssada seitsekümmend eurot on selleks ette nähtud ning nende meetmetega on siis ette nähtud e-, e-, maksupettuste vastase võitluse edendamine. me kõik arvame, et moderniseeritud fiskaalis programm äh, teenib äh, liikmesriikide huve ja meil on hea meel, et nii parlamendis kui nõukogus on tänu härra Kiigoldile saavutatud äh, edusamm ka majanduskomisjonis. aitäh selle eest ja ootame edaspidigi konstruktiivset arutelu ja kui proua saadik siin alguses küsis, et äh, miks me artiklit sada kuusteist ei kasuta, selle asja puhul, millega komisjon eile välja tuli, siis äh, põhi, põhjuseks on mõningad maksuõiguslikud äh, põhjused ja kaalutlused, et äh, mis võiks nõukogus saada häälteenamuse ja äh, volinik Moskovitsi on asja põhjalikult arutanud ja on arvamusel, et sada kuusteist ei oleks nõukogus nii edukas ning kolleegid Dombrovskis ja Moskovitsi järgnevatel nädalal ähm, kindlasti arutavad seda ka härra Kiigold ja teiste äh, parlamendisaadikutega. aitäh ja nüüd eelarvekomisjoni nimel saab kaheks minutiks sõna kolleeg Dos Santos. Obrigado, Sr. Presidente. Permita-me, em primeiro lugar, que me dirija à senhora representante do, do relator, que fez um excelente aitäh, ma tahaksin kõigepealt pöörduda raportööri poole, aitäh ja seda tööd eelarvekomisjon on juba väga hinnanud ja hääletanud, nüüd tahaksin pöörduda voliniku poole ja öelda, et me oleme teiega alati teinud head koostööd, oleme selle eest tänulikud ja kindlasti kasutame seda ka tulevikus ning ma olen veendunud, et mis puudutab seda programmi, siis komisjon äh, kindlasti teeb head tööd Euroopa Liidu huvides, pidevalt eelarvekomisjoni ja parlamendiga toimuva koostöö huvides, fiskaalise programm, te teate, et äh, seal on tegemist maksuhaldurite vahelise koostööga, teabevahetusega, see koostöö on väga oluline maksupettuste ja mak-, maksude vältimise vastase võitluse osas ning minu fraktsioon on teinud ka mõningaid ettepanekuid eh, teksti kohta. vaja on äh, ka soolist võrdõiguslikkust silmas pidada äh, ja fiskaalse programm peab kokku sobima Euroopa Liidu teiste äh, Äh, programmidega, pettuste vastase võitlusega, struktuurifondidega, vaja on tagada kulutõhusus, vaja on tagada rohkem vahendeid, kolmsada miljonit eurot äh, on ette nähtud, me teame, et ähm, komisjon saaks siin veidi ambitsioonikam olla ja loodetavasti täiskogu toetab seda ettepanekut ja siis on võimalik äh, luua programm, millest on kasu maksuhalduritel ja siis on võimalik äh, rakendada ellu parimat maksupoliitikat, teha koostööd ja aidata töötajaid. tahaksin meenutada, et kui Euroopa Komisjon maksuküsimustes äh, konsulteerib kindlasti liikmesriikidega ja loodame, et see varsti kannab ka vilja sest see maksualane koostöö on oluline, kuna vaja on leida hea konsensus ka nõukogus ähm, ja ka Majandus- ja Rahandusliiduga, nii et äh, vaja oleks toetada seda ettepanekut. nüüd jätkame fraktsioonide esindajatega ja poolteist minutit kõigepealt äh, Rahvapartei nimel härra Stolojan domnule președinte o să votez mâine pentru acest program fiscalis deoarece. Ehm, aitäh me ma hääletan selle programmi poolt homme sest et see on ainus euroopa programm mis on suunatud otse liikmesriikide maksuametitele tegemist on programmiga mis toetab ja rahastab ehm, taristu ülesehitamist äh, andmete ja teabe vahetuseks äh, maksuhaldurite vahel. ja tegemist on äh, programmiga, mille abil on võimalik maksuhaldurite eksperte ja teisi eksperte kokku tuua, et nad saaksid vahetada kogemusi parimate praktikate osas, eriti hindama fiskaalise programmi puhul seda, et see on avatud ka ähm, eks ka kandidaatriikide ja kolm, teiste kolmandate riikide ekspertide osalemisele. ja see on vajalik instrument, kui me tõesti tahame maksude vältimise ja maksupettuste vastu võidelda. siis on vaja Ehm, selle programmi puhul ka seda, et osaleksid kolmandate riikide eksperdid. praeguse mandaadi ajal oli see programm edukas, mingeid äh, vahejuhtumeid või raskusi sellega ei olnud ja toetan äh, seda programmi. aitäh ja sotsiaaldemokraatide nimel saab nüüd sõna üheks minutiks härra Baie. aitäh, härra juhataja fiskaalise programm, mis, mida me hääletama hakkame, võimaldab aastatel kaks tuhat kakskümmend üks kuni kakskümmend seitse, eh, edendada koostööd eh, maksustamise vallas. me oleme viimastel aastatel näinud erinevaid eh, maksus, maksuskandaale, nii et seetõttu on hädavajalik, et oleks võimalik jätkata programmiga, mis lihtsustab teabevahetust liikmesriikide vahel selleks, et paremini võidelda maksupettuste ja maksude vältimise vastu. see programm on peamiselt suunatud maksutaristule, aga ka kommunikatsioonivõrgustiku rajamist, mõistmisele, mis võimaldab äh, äh, liikmesriikide ekspertidel teavet vahetada ja nagu siin juttu oli, äh, meil on hea meel, et ette on nähtud koolitused ja parem koostöö maksuhaldurite vahel, maks, rahapesu ja maksude vältimise vastu, selle, selleks on kindlasti vaja tõhusat, äh, tõhusaid maksuameteid, selleks et tagada tõelist maksudealast õiglust ja aitäh kolleeg Sven Kiigoldile selles valdkonnas tehtud töö eest. suur aitäh ja nüüd äh, on äh, pooleteiseks minutiks ECR-i nimel sõna härra Paketil Fiscalis gaat over eh, events, trainingen, uitwisseling voor. Eh, Fiskaalise eesmärgiks on sündmused, koolitus, eh, kogemuste vahetus rohkem kui kolmekümne Euroopa Maksuameti vahel ja korralik koostöö Maksuametite vahel on Euroopa Liidu kui terviku jaoks äärmiselt oluline, see on oluline ka Flandria jaoks. tegemist on nii-öelda Erasmus programmiga maksuametnikele ja hetkeprogramm kestab kuni aastani kaks tuhat kakskümmend ja see ettepanek puudutab järgmist rahastusperioodi aastaid kaks tuhat kakskümmend üks kuni kakskümmend seitse. ja seda me toetame, aga esialgses komisjoni ettepanekus, kui me arvutame Brexiti sisse, siis on nüüd kahekümne protsendine eelarve kasv, parlament lisab veel üksteist protsenti ja lisaks sellele need programmi prioriteedid on vasakpoolsed ja sellist lähenemist me toetada ei saa väga palju keskendutakse kolmandate, kolmanda maailma riikidele, meie arvates see ei ole mõistlik, me oleksime tahtnud, et rohkem tähelepanu pöörataks äh, lihtsustamisele, selle asemel, et tuua sisse igasugused uued äh, raporteerimise järelevalvekohustused ja ma loodan, et konsulteerimistes nõukoguga me saame seda teksti parandada. aitäh! sellega on lõpetanud fraktsioonide nimel kõnelejad ja nüüd äh, härra Rosati poolteist minutit. aitäh! üks parlamendi peamisi prioriteete sellel ametiajal, mis nüüd lõppema hakkab, on olnud võitlus maksupettuste ja maksudest kõrvalehiilimisega. aga mida me oleme märganud mitmete komiteede, erikomiteede, uurimiskomiteede, komisjonide töö käigus, on see, et koostöö riiklike maksuametite vahel ei ole olnud piisavalt kõrge standardiga ja vastanud nõuetele selleks, et see võitlus oleks tegelikult ka tõhus. ja seetõttu ma tervitan seda Fiskaalis programmi, Fiskalis raportit ja tahaksin õnnitleda Sven Kiigoldi, keda kahjuks täna meie hulgas ei ole, aga ka proua Scott Catot selle panuse eest, selle olulise panuse eest ja tahan öelda, et ilma tehnilise programmita, mis toetab riiklikke ametivõime, info vahetamisel, heade praktikate vahetamisel ja tõhusate IT-tehnoloogiate rakendamisel ei oleks võitlus maksu äh, kuritarvitajate vastu äh, e-, edukas ja seetõttu ma väga toetan seda programmi ja ma toetan ka seda, et äh, suurendatakse selle programmi rahastust kolmesajale miljonile eurole ma leian, et see on miinimum selleks, et see programm saaks olla tõhus. pidage meeles, milliseid äh, kasusid me saame sellest, äh, miljardid eurod lähevad kaotsi maksudest kõrvalehiilimise tõttu. nii et see ei ole tegelikult liiga suur summa maksta, et see raha liikmesriikide kohvritesse tagasi tuua. nii et äh, see on kindlasti programm, mis on ära teeninud meie toetuse ja vähemalt meie fraktsioon seda kindlasti toetab. tol logo ehk kirjas Van den Kendelare. suur aitäh. härra Van den Kendelarel on nüüd äh, sõna pooleteiseks minutiks. aitäh, juhataja, kallid kolleegid iga-aastaselt lähevad tuhanded ja miljonid maksutulud kaduma või neid ei saada kätte, sest et äh, on sellised konstruktsioonid, mida ei ole üldse keerukas äh, üles seada, et raha saaks suunata maksuparadiisidesse kas see käib siis käibemaksu karussellide või teise meetmete, teiste meetmete kaudu, petistele õnnestub luua süsteeme, mida liik-, riiklikud ametivõimud ei suuda tuvastada. ja probleem kasvab moderniseerimise ja digitaliseerumise tõttu on piirid kadumas ja ettevõtete jaoks on lihtne luua ettevõtteid, allevõtte ettevõtteid igal pool maailmas ja niimoodi põgeneda meie maksuametnike eest. VKE-sid on üsna lihtne maksustada, sest nemad asuvad liikmesriikide piirides, aga mis puudutab äh, rahvusüleseid ettevõtteid, internetiettevõtteid, siis nende üle järelevalvet teostada on oluliselt keerukam ja seetõttu on Euroopa tasandil aset leidev koostöö äärmiselt oluline. me leiame, et maksuametitel on piisavalt informatsiooni selleks, et teada saada kes on need mädad õunad, aga me siiski liikmesriikides käitume peaaegu nagu sill, saared, me peame tagama selle, et nende saarte vahele luuakse sillad selleks, et me saaksime toime tulla piiriülese maksude maksupettuse maksudest kõrvalehiilimisega, seda me fiskaalisega tahame saavutada. koostöö maksuametite vahel toob endaga kaasa vähem maksupettust, rohkem maksutulu ja ma arvan, et kõik maksuametid näevad, et sellest on kasu. suur aitäh, sellega on kõnelejate nimekiri ühel pool ja nüüd me jätkame vaba mikrofoni osaga. olen saanud ühe sõnasoovi härra Mariassilt. Η φοροδιαφυγή, η φοροαποφυγή και οι φοροαπάτες βεβαίως είναι στην ημερήσια διάταξη. Suur aitäh! maksudest kõrvalehiilimine, maksupettus, see loomulikult tähendab, et meie jaoks läheb kaotsi miljoneid eurosid meil on äh, need süsteemid üles seatud, me oleme juba näinud neid karusselle ka pettust, aga Euroopa Liit ka ise, kuna äh, ei, ta ei suutnud maksudest kõrvalehiilimist äh, sellega võidelda, siis me ei ole näinud mingeid suurepäraseid tulemusi kui meil oleks olnud äh, mingid otsused maksukäitumise kohta, kui Hollandi ja Luksemburgi kohta oleks äh, konkreetsed sammud eh, ette võetud, kõik eh, rahvusvahelised ettevõtted peavad maksma oma makse seal, kus nad teenivad oma tulud. me peame need eh, lüngad sulgema, sest et just seal leiabki maksudest kõrvalehiilimine aset. see programm peab võimaldama vahetada häid praktikaid ametivõimude vahel ja peavad olema meetmed selleks, et Äh, pettised kätte saada, aga ka seadusandlust tuleb muuta, sest et see seadusandlus on just see, mis võimaldab sellised äh, või õiguslikud aknad ja võimaldab ra suurtel rahvusvahelistel ettevõtetel nendest äh, läbi minna, kasutades seal kättesaadavaid meetmeid. aitäh, sellega on lõppenud vaba mikrofon ja nüüd komisjoni nimel saab sõna volinik Oettinger. härra juhataja, lugupeetud daamid ja härrad saadikud ma siin konstateerin, et äh, siin on tõesti väga palju üksmeelt. mis puudutab härra Kiigoldi ettepanekut ja komisjoni ettepanekut jätkata fiskaalise programmi ja tuginedes äh, mineviku headele kogemustele, seda ka tulevikus optimaalselt rakendada Te mainisite komisjoni eelarve ettepanekut praegustes hindades äh, on järgmiseks üks äh, äh, seitsmeks aastaks ette nähtud kakssada seitsekümmend miljonit eurot, meie meelest on see piisav, rohkemat raha on alati võimalik mõttekalt kasutada, siin on juttu IKT omandamisest ja selle hooldamisest aga selle summa eest me tõesti tahame võidelda, seal mingeid kärpeid tulla ei tohiks, selleks et oleks võimalik ka Maksuametitel tõesti võidelda maksupettuste, maksude vältimise vastu optimaalselt. aitäh ähm, laia toetuse eest! aitäh! härra volinik ja nüüd kaks minutit raportööri nimel proua Scott Cato. aitäh, härra juhataja, ma ei hakka väga pikalt arutama artiklit sada kuusteist ja ma saan aru, mis on äh, probleemid äh, selle protsessi kasutamisega, aga ütlen siiski, et äh, parlamendina, kes on töötanud väga kõvasti maksuküsimustega, see aeglane progress on pettumust tekitav ja ma arvan, et on usalduse kaotus kodanike ja institutsioonide vahel, kui me ei suuda tagada, et ettevõtted ja rikkad inimesed oma maksud ära maksavad ja meil on tõesti vaja paremat koostööd liikmesriikide vahel selleks, et see aset leiaks. aga antud debati puhul ma väga harva olen kuulnud nii suurt kiitust nii väikse töö kohta, nii et aitäh eh, vähemalt selle eest. kindlasti edastan kogu teie kiituse ka Svenile ja ma tean, et tema tahab kindlasti tänada kõiki oma kolleege siin suurepärase koostöö eest, eh, mis on leidnud aset komisjoni tasandil eh, üle kogu parlamendi kõikide fraktsioonide vahel. loodetavasti tuleb see suur lai toetus ka homme hääletusel ja et me saame alustada institutsioonide vahelisi läbirääkimisi järgmisel nädalal ja kindlasti edastan Sven Kiigalgidele teie head soovid, aitäh. suur tänu, sellega me oleme lõpetanud lõppenud arutelu ja hääletamine toimub homme. ja järgmine teema meie päevakorras on äh, kolleeg Valero raport õiguste väärtusprogrammi loomise kohta. ja palun, äh, kolleeg Valero, neli minutit. Herr talman!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 ja väga äh, raske on ka siis oma väärtuste austamine teinekord ning äh, siin me peaksime arvestama ka, millised on äh, meie õigused, sõnavabadus, kus me peame arvestama ka vähemuste õigustega, põhiõiguste ja riigi ja põhimõtete kaitsmine on oluline. meil on tegemist äh, sõltumatute kohtutega, mis meie riigis tegutsevad, nende otsuseid äh, tuleb täita, peame tagama võrdõiguslikkuse ning kaitsma nõrgemaid. Äh, me teame ka äh, seda, mis toimus just Gdanskis ja mõrvar ütles, et Gdanski linnapea ta tappis tema tegevuse tõttu. me teame ka seda, et varem oli ka äh, see inimene olnud karistatud, kuid ähm, ja võitles vägagi sisserände vastu. me teame ka seda, et äh, Euroopa riikides on äh, tapetud vähemalt kolm ajakirjanikku, kes on uurinud korruptsiooni Ungaris. peaminister Orbanit on süüdistatud sellest, et ta on piiranud sõnavabadust on olnud päris palju juttu korruptsioonist ja akadeemiliste vabaduste piiramisest. Poolas on kolmteist seadusandluse, seaduseettepanekut, mis komisjoni arvates ohustavad selle riigi äh, poliitilist vabadust ja me teame ka seda, et kohtunikke on vallandatud ilma äh, mingi mõistliku põhjuseta ning äh, kaks tuhat kaheksateist äh, algustati, alustati tegevusega, mis puudutab põhiõiguste kaitset. me toetame seda tegevust Euroopa Liidu sees ja ka väljaspool, kuid me ei saa aktsepteerida seda, et me läheme alati edasi uutesse piirkondadesse, kuid äh, me ei mõtle selle peale, et olemasolevates piirkondades on samuti vaja äh, õigusi ja väärtusi kaitsta, kus ei ole piisavalt finantseerimist. ehk siis meil on vaja mõistlikku eelarvet. me peame toetama kodaniku, kodanikuühiskonda ja rohujuure tasandil tegutsevaid organisatsiooni, me vajame täiendavat demokraatiat ja õigusriigi äh, põhimõtte järgimist. me peame tugevdama lõimumist ja soolist süvalaiendamist me peame toetama sõnavabadust, väljendusvabadust ja me peame kaitsma naisi vägivalla eest. meil on äh, nii palju probleeme, me peame ennetama nende probleemide tekkimist. tuleb kaasata liikmesriike äh,, piirkondi, kodanikuühiskonna organisatsioone. me peaksime ka püüdma ära lahendada neid probleeme, mis meie ees seisavad ja me peaksime selles osas tegema kõik koostöö, tegema koostööd komisjoniga. me saame kasutada teistmoodi menetlust nendes riikides, kus on probleeme, kui meil on tegemist väga tõsise kiire olukorra äh, halvenemisega. Euroopa Liidu äh, liikmelisus kohustuse artiklis kaks ütleb, et tuleb kinni pidada nendest väärtustest kus me järgime õigusriigi põhimõtet, solidaarsust, inimõigusi, vähemaste õigusi, tegemist on ühiste väärtustega kõikide liikmesriikide jaoks, kus me räägime sallivusest, mitmekesisusest ja võrdõiguslikkusest. Need on põhiõigused selles programmis. suur tänu ja proua Peetikari, kes peaks võtma sõna, aga ma teda saalis ei näe. nii et ma annaksin sõna proua Kiiumile. aitäh. Euroopa Euroopa Liit on näinud suurt sallimatuse ja eh, euroskeptiliste ja natsionalistlike jõudude tõusu. see paneb eh, küsimärgi alla selle tunde, et kuulume ühtsesse demokraatlikku ruumi ja selleks, et edendada dialoogi ning vastastikust võit-, mõistmist, on hädavajalik kaitsta seda programmi ja tagada see, et tal oleks eh, väljakutsetega, väljakutsete kõrgusel olev eelarve. ma tänan variraportööre ähm, selle eest, et meil oleks selline õiguste ja väärtuste programm, sellepärast ähm, toetasime seda, et meil oleks kaks korda rohkem vahendeid äh, kodanike kaasatuse ja osalemise jaoks, et ähm, oleks võimalik jätkata mälutööd ja edendada ühtsesse Euroopasse kuulumise tunnet ja Mm, see on väga oluline sümbol. Äh, komisjon saab äh, arvestada sellega, et parlament äh, toetab neid projekte, mis tulevad piirkondadest, linnadest, linnade ühendustest, see aitab üles ehitada meie ühist Euroopat ja kultuurilist mitmekesisust edendada. suur tänu ja nüüd ma annaksin sõna äh, proua volinikule. suur tänu, sellel ajahetkel, kus Euroopa ühiskonnad seisavad silmitsi äärmuslikkusega äh,, radikalismiga ja äh, suurte lõhedega, on väga oluline toetada õiguste ja väärtuste programmi Euroopa Liidus ja seetõttu komisjon on teinud ettepaneku uue fondi loomise kohta, mis püüab täita eesmärki, et me äh, saame arendada oma ühiskondi äh, äh, solidaarselt ja see käib käsikäes õigusprogrammiga. raporti vastuvõtmine ja mandaadi saamine tulevastes läbirääkimisteks näitab Euroopa Parlament oma tugevat toetust, kus me kaitseme õigusi, väärtusi ja tahetakse minna edasi läbirääkimistega ja ma tervitan seda kava. uus programm jätkab äh, finantseerides olulisi tegevusi nagu soolise võrdõiguslikkuse toetamine, diskrimineerimisvastane tegevus, laste õigused, vägivalla, naistevastase vägivalla vastane võitlus, rassismivastane võitlus ja muud väärtused ja prioriteedid. siin me jätkame edukat tegevust äh, kodanike Euroopa programmi raames kus meil on tegemist linnade mõistmisega, äh, mälestusteenistustega ja tegevustega ja võimaldades kodanikele äh, otsekontakti saada Euroopaga. uus programm peaks hõlbustama ka aktiivset osalemist demokraatlikuma liidu arendamisel ning teadlikkuse arendamisel õigustest ja väärtustest. komisjon on nõus nende arvamustega, mida on edastanud Euroopa Parlament, mis puudutab kodanikuühiskonna organisatsioonide olulist rolli, edendades ja kaitstes õigusi ja väärtusi ning seda rolli tunnustatakse kõige kõrgemal tasandil üldistes eesmärkides äh, räägitakse valitsusvälistest organisatsioonidest, mis on võit-, millel on kanda võtmeroll programmi eesmärgide täitmisel. õiguste väärtuse programm peab jätkama, finantseerides äh, paljude kasusaajate tegevusi lisaks kodanikuühiskonna organisatsioonidele, kus toetatakse võrdõiguslikkust äh, toetavaid asutusi, kohalikke, piirkondlikke ametivõime, muuseume, akadeemilisi sidusrühmi ja nõnda edasi me vajame tasakaalu selleks, et oleks võimalik kinni pidada programmi eesmärkidest õiguste väärtuste programm on seotud õigluse programmiga ning äh, õigusriigi põhimõtte äh, mehhanismidega. komisjon on koostanud selle teksti sellisel viisil, et on võimalik panna paika kohaldamisala, luua sünergia ja vältida dubleerimist. see on võtmepunktiks ka meie tulevasteks are-, äh, aruteludeks. loomulikult me vajame rohkem vahendeid, raha ei ole kunagi piisavalt palju ja nagu te teate, meie läbirääkimised eelarve osas on seotud ka sellega, et meil on vähem raha ja prioriteete rohkem, selline on reaalsus. kui samal ajal ma tahaksin öelda ka seda, et need programmid, mida ma olen maininud ja kirjeldanud, on võimalik äh, toetada nendest vahenditest, mis äh, tulevad Euroopa Sotsiaalfondist, kus on vahendeid sotsiaalseks lõimumiseks ja arvatavasti ka uue Horisont programmi raames on võimalik saada vahendeid, kus on teadustegevus ja andmete kogumise vahendid, mis on seotud äh, nende väärtuste ja eesmärkidega, mida me siin silmas peame. nii et me usume, et isegi kui meil on vähem vahendeid, me saame ära teha enamus. suur tänu!

ning äh, anname talle sõna hiljem, kui ta tuleb ja nüüd Rahvapartei nimel härra Boni, poolteist minutit. suur tänu, lugupeetud juhataja, proua volinik me oleme siin teinud olulisi edusamme, me oleme kolmekordistanud õiguste väärtusprogrammi vahendeid meil on eraldi sammas Euroopa Liidu õiguste osas, kus on ette nähtud kakssada viiskümmend miljonit kohalike organisatsioonide jaoks. Need vahendid on kättesaadavad lihtsate menetluste kohaselt ja siin ei ole väga palju bürokraatiat, tegemist on läbipaistva äh, makse teostamisega. meil on piisavalt võimalusi kontaktpunktide loomiseks ja peamiseks põhimõtteks on erapooletus. kui valitsus on vaenulik kodanikuühiskonna organisatsiooni suhtes, siis neil ei ole mingit mõju vahendite eraldamisele. meil on viieprotsendile reserv selleks, et toetada vabaühendusi nendes riikides, kus demokraatia ja õigusriigi põhimõtteid rikutakse. me tahame, et meil oleks demokraatlik dialoog, kaasates ka need, kes selle arvamused on erinevad meie omast ja tegemist on konkreetse meetmega, mille abil me saame toetada Euroopa väärtusi. see tugineb äh, kodanike osalemisel äh, mittediskrimineerimise põhimõtte järgimisel ja õigusriigi põhimõtetel. Need on meie demokraatiate alustalad ja sellest programmist on suur abi meie ühiskonna toetamisel. tugev kodanikuühiskond on ainuke võimalus sellises olukorras kus mõned liikmesriigid tahavad äh, liikuda autoriteersete ühiskonda poole. suur tänu ja nüüd SMD nimel äh, proua Kienge. suur tänu. selleks, et et äh, investeerida õigustesse, väärtustesse Euroopa Liidus, kodanikesse ja äh, see tähendab seda, et me investeerime ühtekuuluvasse ja ühiskonna õiglusesse. me peame toetama ka kodakondsuse põhimõtet, et meil oleks tegemist parema kodanike osalusega ühiskonna te tegevuses. me vajame täiendavaid instrumente, mille abil me saame jätkata võitlust rassismi, ksenofoobia, äh, viha õhutamise naistevastase vägivalla ja äärmuslikkuse vastu. me tahaksime pluralismi ja kaasavat Euroopat. täna rohkem kui kunagi varem me peame võitlema diskrimineerimise ja viha vastu, sest me näeme ka vägivaldse poliitilist kliimat, mis on praegu esiplaanil. me peame kaitsma ohvreid ning haavatavaid rühmi ühiskonnas. avatud, demokraatlik ja kaasav ühiskond ei suuda ennast finantseerida ja seega me tahaksime näha nende vahendite suurendamist et kodanikuühiskond saaks anda omapoolse panuse nendesse jõupingutustesse tagamaks demokraatlike riikide tegevuse mis on avatud ja tugineb kodanike õigustel me tahaksime näha seda et noored inimesed mõistaksid sallivust mis on meie ühtse euroopa eesmärgi südames dei konservatiivide ja reformisti europei la parola onorevole Jurek. ja nüüd härra Jurek, palun, üks minut. lugupeetud juhataja, lugupeetud kolleegid. Euroopa väärtused äh,. siis härra Boni rääkis Euroopa väärtustest, kultuurilisest äh,, kultuurilisest ja sotsiaalsest kavast Äh, kui me räägime seksuaalsest orienteerumisest, äh, võitleme homofoobia, ksenofoobia ja teiste äh, sallimatutuse vastu. juttu on väga palju, aga keegi ei räägi kristlaste vihkamisest, kui me vaatame ka eelmist, üle-eelmist aastast, siis näiteid on selle kohta päris palju. kui me vaatame põhiõiguste aasta aruannet muudatusettepanek kakskümmend lõige üksteist puudutab äh, äh, viha äh, moslemite vastu, aga räägime ka vihast kristlaste vastu, kus me näeme ka põlgust meie religioosse pärandi vastu, et tegemist on üks aluslepingute väärtustest, aga keegi ei kaitse seda. mulle valmistab see muret, et see instrument muudab Euroopa Liidu demokraatiaks, mida kontrollitakse ülevalt poolt, ülevalt poolt, liberaalne demokraatia, nagu Orban ütles. härra Orban rääkis sellest pidevalt, aga see ei ole tegelikult äh, asja põhiline olemus. E suur tänu, härra Lantsini, palun. suur tänu õiguste ja väärtuste programm paneb paika olulised äh, väärtused, äh, kus me toetame inimväärikust, võrdsust, keskkonda ja õigusriigi põhimõtet. Äh, need on väga üllad ideaalid, kuid sellega on kaasnenud ka ebaselgust ja kahetimõistmist, mida me Euroopa Liidus väga palju näinud ja seda me näeme ka rahvusvahelistes ajalehtedes rohkem kui kunagi varem. kui me vaatame nüüd selle ettepaneku sisu, siis me näeme, et Euroopa tsiviliseeriv äh, äh, missioon on antud üle ja see on lihtsalt, läheb järgmise vabaühenduse kätte. võrdsus, õiguste väärtusprogramm sarnaselt teistega ei ole äh, niivõrd oluline, sest muidu oleks Euroopa Liit suutnud asjaga ise ka toime tulla ja vabaühendused on lihtsalt kasusaajad, kes saavad raha ja nad viimaste kuude jooksul on käitunud väga ülbelt. me näeme seda õupenaos viimast äh, äh juhtumid, kus ähm, rahvusvahelist õigust rikutakse Liibüa rannikul ja Hispaanias. tegemist on juriidiliste isikutega, kellel on oma huvid, mis ei vasta alati Euroopa Liidu huvidele ja nende organisatsioonide finantseer-, finantseerimine on äh, viga. praegu suur tänu, härra Sosnets. selles äh, direktiivis, selles tekstis te räägite vastanduvatest väärtustest, meil ei ole vabadust ja äh, muid väärtusi ühes dokumendis, sest meil on tegemist erinevate võimekustega, erinevate suutlikkustega, e-, erinevate väärtustega ja see tekitab ebavõrdsust sest võrdsust on võimalik saavutada ainult koonduslaagris, nii et te peaksite ise otsustama, kas tahate saada vabadust või võrdsust. kui te tahate seda vabadust, sõnavabadust, siis eile teie suurendasite sanktsioone nende äh, kolleegide vastu, kes sõna on võtnud, te peate otsustama, milline on see vabadus, mida tahate saada endale ja kõikidele teistele, tahate demokraatiat, aga samas te ei võta vastu sinise kaardi küsimusi üha vähem inimesi on valmis osalema selles tegevuses, mis on ainuke vaba element arutelust. väga paljud inimesed ei, ei ole valmis võtma vastu enam minu sinise kaardi küsimust ja teie peate seda demokraatiaks. E aitäh ja nüüd saab pooleteiseks minutiks sõna proua Kudritska. lugupeetud juhataja, mõni aasta tagasi ei oleks keegi arvanud, et meie põhiväärtusi on vaja kaitsta Euroopa Liidus, aga populism hävitab võimude lahususe ja õigusriigi liikmesriikides ja seetõttu on sellised ettepanekud vajalikud. komisjoni ettepanek ei olnud piisavalt ambitsioonikas, seetõttu tervitan asjaolu, et, et kodanikuvabaduste komisjon on summad kolmekordistanud. seda ei, ei ole liiga palju, sellepärast et need eesmärgid on tõesti väga vajalikud. see programm, mis näeb ette äh, õiguste ja väärtuste programmi, äh, täiendab äh, õi, õigusriigi ähm, programmi. artikkel seitse tegeleb demokraatiaga, aga see programm äh, on suunatud ennetamisele, see ei ole ühekordne lahendus, vaid see on süsteemne lahendus, äh, mis näeb ette kodanikuühiskondade tugevdamise ühiskonna vundamendina. võtame näiteks Poola näite, kodanikuühiskond on olnud väga aktiivne ja see on ainus põhjus, miks äh, demokraatia on seni ellu jäänud ja see peaks meil võimaldama oma väärtusi paremini edendada. aitäh. ja nüüd annan sõna härra Lopes Aguilarile pooleteiseks minutiks. aitäh, president Castaldo, proua Jurova, te ütlete, et Euroopa Liitu seatakse rohkem küsimärgi alla kui kunagi varem ja neid väärtusi samuti. aga siin on tegemist ka äh, Ehm, Euroopa vastu suunatud äh, käitumisega, mis äh, levib kogu Euroopas. oluline on, et äh, Euroopa Parlament toetab seda instrumenti, kus on tegemist Euroopa väärtustega, põhiõiguste ja ühi-, mm, kodanikuühiskonnaga, mis peab sekkuma Euroopa ideaalide nimel ja selleks on vaja loomulikult mitmeaastases finantsraamistikus ka vahendeid, selleks et oleks võimalik selge sõnum välja saata. me tahame toetada Euroopa Liitu, me tulime seda, kuulsime seda täna hommikul ka Hispaania peaministrilt. eurooplased peavad Euroopat kaitsma nagu öeldud, Euroopa kaitseb kõiki ja me peame kaitsma end vaenlaste eest ja siin ei ole mingisuguseid patuoinaid nagu rändajad, vastupidi, Euroopa tuleb kaits-, Euroopat tuleb kaitsta tegelike vaenlaste eest, ksenofoobia eest, vihakõnede eest ja valede eest. kõige sellega on vaja võidelda väga selgelt ja äh, seda Euroopa instrumenti parlament toetab, aitäh! aitäh! ja nüüd saab sõna härra Voigt üheks minutiks. aitäh, mm, juhataja. tugev programm õiguste ja väärtuste jaoks, mis see tähendab nüüd seda, et praktikas äh, kõigis liikmesriikides hakatakse seda rakendama. tahaksin siin tuua ühe äh, aktuaalse näite. Horst Mahler, äh, kaheksakümne kolme aasta vanune inimene, sai kaksteist aastat vanglakaristust välja, sõnavabaduse eest. kaks tuhat üheksa ähm, oli ta selle ära kandnud, aga nüüd, ähm, siis amputeeriti tal vanglas ähm, vasak labajalg ja nüüd ähm, ka atmoteeritigi rohkem ja seni ta äh, äh, oli kliinikus Brandenburgis, seal aga kannatas ta äh, unepuuduse all, kuna uks oli tihti lahti ja ta ei saanud magada ja tema kaebus viis selleni ja see vapustas mind, oli see, et et lubati uks sulgeda, aga kästi mõlema jalaga äh, amputeeritud inimene äh, käeraudadesse panna, kui ta äh,, tal on vaja tualetti minna või kuskile mujale. see on asi, mida mina väärtuste äh, ja õiguste all ei äh,, ei suuda mõista härra Voigt, härra Epitedeios soovib teile esitada sinise kaardi küsimuse, kas te olete nõus vastama? jah, ütleb härra Voigt. lugupeetud kolleeg, ma sooviks esmalt tänada teid selle eest, et te võtsite vastu minu sinise kaardi küsimuse ja äh, see on nüüd küsimus. Te olete siin maininud seda juhtumit, tegemist on tõepoolest juhtumiga, mis on vastuolus meie kultuuri ja väärikusega, kas see juhtum on Saksamaal teada ja mida sakslased teavad? sakslased vaikivad, sest tegemist ei ole ainsa juhtumiga, ka äh, Ursula Haverbeck, üheksakümne aastane naisterahvas äh,, pandi vangi arvamuse va väljendamise eest rohkem ähm, kui tuhat patriooti on vaba arvamuse avaldamise eest vangis, meedia sellest ei räägi ja meil on samasugune olukord nagu ka teil Kreekas, kus äh, isegi ühe partei saadikuid pannakse vangi, ehkki nad on, ehkki see partei on parlamendis esindatud, ma arvan, et kogu Euroopas tuleks selliste asjade tegemine lõpetada. aitäh. ja nüüd saab sõna proua Šoidrova pooleteiseks minutiks. aitäh sõna andmast, härra Voigt. Te ei pea olema vaik ja seetõttu on Euroopa Parlament oluline. meil Euroopa Liidus on vabadus ja te saate ähm, nõuda õiglust äh, nendele, kes seda vajavad. mina pean vastama sellele, mida siin kolleeg Sosnjerts äh, ütles. ma ei suutnud oma kõrvu uskuda, te panite siin küsimärgi alla võrdsuse küsimuse aga tundub, et te panite selle ühte pakta ühetaolisusega ja võrdsus on äh, seotud meie kristlike väärtustega, te teate, et me peame selle poole pöörd-, püüdlema nii riiklikul kui Euroopa tasandil ja loomulikult äh, vä-, õiguste ja väärtuste programm on asi, millega ma olen nõus, äh, võrdsus kodanike jaoks äh, tehti ettepanek, et see lisataks programmi meie komisjonis ja loomulikult olen sellega nõus. ja toetan ka eelarve suurendamist. kodanike Euroopa programm ei ole piisavalt äh, tuntud, kodanikud ei tunne seda piisavalt ja ma olen kindel, et äh, selle programmi raames tuleb väga palju häid projekte mittetulundussektoritelt, Äh, mittetulundussektorilt ja äh, linnadelt äh,, mestimisprogrammidelt ähm, ja neil on kindlasti häid kogemusi, seetõttu toetan seda. aitäh, proua Šoidrova. Teile soovitakse esitada sinise kaardi küsimus, seda soovib esitada kolleeg Šosnjärts, kas te olete nõus vastama? härra Šosnjärts kas ma sain teist õigesti aru? kas te teate, et ähm, võrdsuse ja võrdsete õiguste ja võimaluste vahel on mingi erinevus, et ähm, see tähendab, et meil on kõigil samad äh, võimalused, ähm, aga see on vastuolu, sellepärast et mõned inimesed teenivad rohkem, teised vähem, et kui te tahate äh, võrdsust, siis äh, te peate ju midagi teistele andma, aga see on vastuolus teie väärtustega. jah, ma kuulasin teid äh, tähelepanelikult, kui te kuulas, äh, kui te rääkisite ja ma arvan, et võrdsus seaduse eest ja võrdsus võrdsete õiguste osas on oluline, see on oluline meie kõigi jaoks ja peaksime püüdlema ka selle poole, et kõigil oleksid võrdsed võimalused. aitäh, proua Šoidrova ja nüüd saab sõna pooleteiseks minutiks proua Wood. Euroopa Liidu õiguste ja väärtuste programm on hädavajalik äh, ja seda rohkem kui kunagi varem. põhiväärtused, millele tugineb meie Euroopa demokraatia, neid ei tohi pidada iseenesestmõistetavaks ma tihti toetan ähm, rohujuure tasandi äh, kodanikuühiskonna projekte, mida Euroopa Liit rahastab, seda on vaja, neid on vaja selleks, et äh, tagada, et sellised põhimõtted nagu õigusriiklus, pluralism ja sallivus ei ole lihtsalt äh, sõnad, vaid väärtused ja et edendada kodakondsust kogu Euroopas. me kahjuks näeme nüüd, et kodanikuühiskond tegu-, hakkab rohkem tegutsema Urbani Ungaris, kus õigusriigi põhimõtted ettevõtted on äh, küsimärgi all. kohtusüsteem ja Poola, seal on samasugused probleemid. demokraatiat ja väärtusi tuleb väärtustada ja eelkõige peavad seda tegema kodanikud. ma tervitan muudatusettepanekuid sellesse raportisse, mis edendaksid Euroopa kodanike äh, osalemist, äh, rohujuure tasandi projektid, mis edendaksid osalemist tugevdaksid demokraatlikku projekt, protsessi ja hoiaksid Euroopat koos. me peame äh, astuma vastu negatiivsetele ja lõhestavatele narratiividele ja äh, edendama õiglusi ja väärtusi, muuhulgas Euroopa Liidus, kus äh, Theresa May on lubanud, et ähm, kui me lahkume, siis me lahkume ka põhiõiguste hartast, häbi talle Euroopa Liit on paljude jaoks maailmas majakaks, kes elavad, kui inimeste jaoks, kes elavad äh, rõhutuse all ja meie peame seda väärtustama. aitäh ja nüüd saab sõna proua Kosta. aitäh, härra juhataja. ma tahaksin tänada raportööri tehtud töö eest. kolm komisjoni tegid koostööd ja senises Euroopa Komisjonis on tegemist äh, olulise asjaga, et kolm programmi pannakse kokku. tänan äh, proua Guillaume'i kultuurikomisjon äh, hoolitses selle eest, et kodanikud ei lähe kaduma. Eh, Mm, ja on lisatud siia lisaks õigustele ja väärtustele, see äh, programm peab muutuma nähtavamaks äh, omaenda vahenditega, on olemas ka spetsiifilised vahendid e- õpi-, üliõpilastele, linnapartnerlustele ja paljud projektid äh, sõltuvad neist ja see peab selgelt välja tulema ka uues programmis, see on programm, kus paljud asjad kokku saavad, kodanike Euroopa ka see on uue programmi osa, seda on vaja mm, e ühendada mälu ede-, e, säilitamisega, sellest me rääkisime enne, et oleks äh, ajalooline lähenemine, et oleks kriitiline lähenemine ja see e, e, on ka põhjuseks, miks on üldse Euroopa ülesehitustöö alanud, vaja on võidelda rassismi vastu ja seetõttu nõuame, et vaja oleks ka aktiivset kodakondsust äh, vaja siia lisada, et oleksid täiendavad vahendid, mida me nõudsime ja mida parla-, loodan, parlament toetab seda, me tahame ka kodanike pädevusi edendada äh, ametlikult ja mitteametlikult. ma loodan, me tahtsime kultuuride vahelise ja ähm, religioonide vahelise dialoogi teemad samuti siia panna, et kõik saaksid äh, rahus koos elada. aitäh ja nüüd jõuame vaba mikrofoni juurde, mul on kaks sõnasoovi. kuulame mõlemad ära, härra Marias on väsimatu umbes üks miljard eurot äh, kulutatakse sellest projektist äh, ja võrdsuse jaoks viissada ja, ja, mm, jaoks ja kodanike jaoks samuti. mina arvan, et äh, kõige suurem toetus kodanike jaoks oleks see, et me looksime tingimused, kodanikud saaksid tööd teha, ainult siis on võimalik rääkida väärikusest ja mis puudutab äh, töökohti, äh, siis äh, ainult kuus miljardit on komisjon e-, ette näinud noortegarantii jaoks ja see asjaolu, et kaks miljardit nähakse ette mittetulundus, vabaühendustele need annavad äh, vabaühendustele võimaluse pidutseda, nii nagu nad on seda teinud äh, pagulaste ja rändajatega. parem oleks anda see raha koolidele, eelkõige tegevuste jaoks, äh, selleks, et võidelda kristlaste vastu suunatud vihaga Ehm, kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal oli Kreekas rohkem kui viissada sellist rünnakut ja see on äh, samuti teema, mida nendes programmides tuleks käsitleda. aitäh ja nüüd saab sõna härra Epitideos üheks minutiks. aitäh, juhataja. me elame ajal, kus äh, kõik Euroopa Liidu riigid on silmitsi majanduslike raskustega, peavad nendega võitlema, rahvad äh, kannatavad selle all ja Euroopa Liit on otsustanud seda projekti rahastada. selles äh, raportis on ettepanekuid miljardite eurode kohta, et äh, demokraatia võrdsus, õigusriiklus leiaksid toetust ja et oleks võimalik ka igasuguste vägivalla vormide vastu võidelda, aga keegi peab Euroopa Liidu tarkadele ütlema, et demokraat demokraatia ja armastus äh, ähm, võrdsuse vastu ja kõigi õiguste vastu on teadlikkuse tõstmise ja hariduse tulemus, mitte mingisuguste kasumlike äh, tegevuste äh, tulemus. mina ähm, kristliku rahva esindajana olen arvamusel, et ma ei saa nõustuda sellega, et see maksumaksjate raha lihtsalt ära kulutatakse. Euroopa Liit on minu kodanikele peale surunud äh, suure kasinuse ja seetõttu pean seda äh, kritiseerima